palun istuge oma kohtadele, daamid ja härrad. ma palun, et te istuksite oma kohtadele, lugupeetud daamid ja härrad. me alustame nüüd hääletust. Hat sich schon gelöst? Ja, ja, mehrmals. Ach so. Äh, Frau proua Koratsa Pilt tahab kodukorra teemal sõna võtta. proua Koratsa Pilt, teil on sõna, palun. palun, proua Koratsa Pilt, aitäh, president nagu te teate, rohkem kui kuu on möödas sellest, kui siin kojas tuli avalikuks, et proua Le Pen on toime pannud hääletuspettuse ja ma arvan, et paljud kolleegid ja mina tahaksin teada, kuhu see uurimine on jõudnud, mida teie juhite. iseäradi härra